varmt välkomna till dagens ut- südamlikult tere tulemast kõigile tänasele koosolekule. me vaatame kohe läbi tänase päevakorra ja kõigepealt tuleb meil päevakord kinnitada. ja meil on ka üks muudatus see puudutab ähm, naisi, kes äh, on hiljuti sünnitanud ähm, ja Riinaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed. raportöör on proua Estrella ja ma teen ettepaneku, et seda me arutame homme pärast seda, kui meil on üksteist ja kaksteist punktid läbi arutatud ja kümnes punkt liigub homme viimaseks päevakorrapunktist. kas me saame niimoodi teha? kas oleks võimalik selliselt päevakorda muuta? ja järgmine moment on muudatuse sisseviimine koosoleku protokolli neljandast novembrist kaks tuhat üheksa ja kui midagi kellelgi selle vastu ei ole, siis protokoll kinnitatakse. neljas päevakorrapunkt on juhataja teadaanded ja selles osas on mul ainult mõni lühike info, kuid samas oluline on seda tähele panna. meie järgmine koosolek toimub jaanuarikuus ja siis toimub ka hääletamine, hääletamine pealelõunal. me räägime esmaspäevast, kahekümne viiendast jaanuarist ja me alustame hääletusega kell kuusteist viisteist umbes. nüüd kahekümne kuuenda jaanuari koosolek, mis meil ka plaanis oli, selle kuupäev tuleb kahjuks ära muuta seetõttu, et kahekümne kuuendal eh, on täiskogu päev ja siis me hääletame uute volinike osas ja me püüame siis küll samal nädalal leida ühe koosoleku läbiviimiseks ja niipea, kui meil on tõlgid leitud, siis me loomulikult teavitame kõiki parlamendi liikmeid, komisjoni liikmeid, millisel päeval kahekümne kuuenda jaanuari asemel see järgmine koosolek toimub. nii et olge head, see oli see informatsioon, mis puudutab meie koosolekuid jaanuarikuus järgmine punkt meie päevakorras on viies punkt ja äh, see puudutab kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Ühenduse üldeelarve kolmas jagu Euroopa Komisjon ja selles osas teavitas ähm, eelarve komisjoni esimees meid selles osas, et enne üheksateistkümnendat veebruarit peavad kõik komisjonid andma oma arvamuse selles osas. muidugi on ajalised raamid suhteliselt lühikesed meie komisjoni jaoks, et see töö ära teha, kuid me esitame oma arvamuse ja selle koostamise eest vastutab proua Paure proua Edith Bauer ja selle seisukoha osas siis koostame meie ka oma arvamuse. nüüd aga annaksin sõna proua Bauerile, et ta annaks meile ülevaate asjade seisust, nii et proua Bauer, sõna on teil Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, nem tudom, hogy megvan-e az összes nyelvi mutációban már a... Aitäh! Ma ei ole päris kindel, mis keeles need dokumendid juba olemas on, kas on juba jõutud kõigisse keeltesse tõlkida, me koostasime selle arvamuse inglise keeles, sest muidu me lihtsalt ei oleks seda õigeks ajaks valmis jõudnud. ma tahaksin tänada sekretäriaati, kes on meid väga palju toetanud selle teksti koostamisel. selle teemaga on väga raske tegeleda, eriti kui keegi ei aita, aga meie saime sekretäriaadilt sel korral tõesti väga head toetust, nii et suur aitäh sekretäriaadile. komisjonis eh, viidi läbi uurimus selle kohta, kohta, kuidas soolist võrdõiguslikkust eelarvestamisel arvestatakse. see uurimus on äh, kõigile kättesaadav ja tahaksin tähelepanu juhtida veel ühele asjale, nimelt soolise võrdõiguslikkuse instituuti ei ole mainitud, sellepärast et kahe tuhande viiendal aastal seda instituuti veel ei olnud ja seega ei olnud tal ka eelarvet. see on siis põhjus, miks seda instituuti ei ole mainitud. veel üks äh, märkus. meil ei ole piisavalt infot erinevatelt statistilistelt ametnitelt, et me saaksime äh, täpsemalt öelda, äh, kuidas on olnud äh, jagamine meeste ja naiste vahel, me oleme üritanud seda statistikat saada, et nad arvamusse sisse lülitada ja ma tahaksin teada, mida kolleegidel sellel teemal on öelda. Eh, suur tänu, proua Bauer ja suur tänu selle eest, et see protsess on olnud problemaatiline kuna meil lihtsalt ei ole jäänud aega tõlgete tegemiseks, vaid töö on käinud inglise keeles. aga kindlasti tõlgitakse materjalid ära kõigisse keeltesse. ja see peaks juhtuma en-, kes-, keset detsembrikuud ehk enne seda, kui muudatusettepanekuid saab esitada. aga nüüd teie arvamused ja seisukohad kõlanud küsimuse osas Fru Bauer har gjort et eh, bra proua Bauer on koostanud hea arvamuse, sest et vastu argumente sellele pole, nii et õnnitleme proua Bauerit ja meie ajakava näeb välja järgmine. muudatusettepanekuid saab esitada kuni viieteistkümnenda detsembrini kella kaheteistkümneni ja me komisjonis hääletame seda kahekümne viiendal jaanuaril, nii nagu ma juba nimetasin, see on esmaspäev peale lõunat toimub hääletamine. ja kahekümne teine, kahekümne kolmas märts toimub aga järgmine hääletamine eelarvekomisjonis. nii et siis lähtume sellest ajakavast ja lähme edasi järgmise punkti juurde meie päevakavas. ja küsimus puudutab soolist võrdõiguslikkust Euroopa Liidus. igal aastal teavitab, teavitatakse, teavitab komisjon nõukogu palvel äh, Äh, selles osas, milliseid edusamme on tehtud soolise võrdõiguslikkuse osas ja räägitakse ka sellest, milliseid väljakutseid on ette näha tulevikus ja millised peaksid olema tegevuse eelisvaldkonnad. samuti on meil võimalus koostada meie komisjoni poolt omaalgatusraport ja me otsustasimegi, et sellise peaks koostama ja veebruaris kaks tuhat kümme peaks seda, selle vastu võtma täiskogul ning meie komisjon nimetas vastutavaks raportööriks proua Tarabella vabandust, härra Tarabella, kes on selle küsimusega tegelenud, nii et annaksingi nüüd sõna Mark Tarabellale, et ta teavitaks komisjoni ülejäänud liikmeid eh, selles osas, millist tööd on tehtud raportiga soolisest võrdõiguslikkusest Euroopa Liidus. palun, härra Tarabella. Merci, madame la présidente, chers collègues, euh, tout d'abord je voudrais saluer aitäh aitäh, esinaine, kallid kolleegid. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et tegemist on väga tasakaaluka raportiga, mis on väga hästi koostatud, seega tahaksin komisjoni liikmeid tänada selle eest, et nad äh, on mind abistanud ja minuga kohtunud, kui ma seda tööd alustasin. ma ei hakka rääkima pikalt-laialt selle raporti sünniloost, juhiksin teie tähelepanu vaid mõnele asjale, mis minu arvates on eriti olulised. kõigepealt ähm, kriis. selgub, et äh, esialgselt äh, majanduskriis tabas põhiliselt mehi Eh, sellepärast et kriis mõjutas eelkõige töökohti rasketööstuses eh, ja kuna nendel kohtadel töötasid enamasti mehed, siis olid nemad peamisteks kannatajateks, aga tuleb uurida ka selle kriisi hilisemaid mõjusid, sest et see võib eh, tuua kaasa tagajärgi sotsiaalteenuste sfäärile, avalike teenuste sfäärile, kus töötavad põhiliselt naised. nii et, et ma sooviksin, et meil oleks välja toodud ka statistilised andmed, mis näitaksid siis kriisi mõju eh, meestele ja naistele eh, liikmesriigiti. sellepärast, et eh, kui tõesti rahalisi vahendeid napib, tuleb hoolitseda selle eest, et naised ei jääks kannatajaks viiskümmend üheksa koma üheksa protsenti naisi on praegu tööjõu hulgas, seega me läheneme Lissaboni strateegia eesmärkidele. aga see näitaja näiteks on Taanis äh, palju, palju kõrgem kui mõnedes teistes liikmesriikides, seega kõik liikmesriigid peaksid tegema jõupingutusi direktiivi täiel määral rakendamiseks ülikoolides õpib praegu äh, rohkem naisi kui mehi, viiskümmend kaheksa protsenti on naised, tulemuseks on see, et äh, põhiliselt erasektoris äh, naised ei jõua tippametikohtadele, vaatamata sellele, et neil on kõrgem haridus kui meestel samas siis juhtivate ametikohtade jaotuses ei peegeldu äh, Belgia ametiühingud on öelnud, et eesmärk peaks olema nende esindatus kuskil nelikümmend protsenti, tegelikkuses on see kuskil kahekümne, kahekümne viie protsendi raames ja ärgem unustagem ka seda, kui me räägime naiste tööhõivest, et paljud naised töötavad osalise tööajaga. nii et, et kui me räägime kahe tuhande kuuenda aasta direktiivist, mis puudutab võrdsete võimaluste loomist töökohal meestele ja naistele, siis liikmesriikidel on väga palju veel vaja ära teha ja kõik liikmesriigid peavad edendama seda mõtet, et võrdne tasu võrdse töö eest siis rääkides veel soolistest stereotüüpidest, siis mehe, nii mehed kui naised kannatavad äh, nii avalikus elus kui ka tööelus selliste stereotüüpide käes. on vaja, et me sellistest äh, barjääridest üle saaksime äh, kui näiteks mina olin koolitusminister, siis ma külastasin väga paljusid keskusi ja ja üks noor naine rääkis mulle, et ta tahtis saada koolibussijuhiks. ja nende koolibussijuhtide järele oli suur nõudmine selles piirkonnas, aga ta lükati tagasi soolistel kaalutlustel, öeldi, et tegemist ei ole naiste ametikohaga, et ta peab pigem hakkama juuksuriks või Äh, nii et, et äh, meil on olemas seadused, mis on küll vastu võetud, aga tegelikus elus neid ei rakendada, nii et, et ma tõesti kutsuksin liikmesriigi ja komisjoni äh, üles hoolitsema selle eest, et, et direktiive rakendatakse ja võib-olla tuleks läbi viia teadlikkuse tõstmise kampaaniaid koolides ja mujal, et sellistest stereotüüpidest vabaneda. ja näiteks miks mitte rõhutada ka meeste rolli näiteks äh, perega seotud kohustuste täitmisel. Äh, me peaksime näitama rohkem seda, kuidas mehed hoolitsevad laste eest. Äh, väga hea on see, et naisi on meil nüüd parlamendis kolmkümmend üheksa protsenti, varem oli neid siin vähem Euroopa peaks olema eeskujuks. nelikümmend üks protsenti komisjoni esimehe kohtadest äh, proua Lulling, äh, te teate väga hästi, et näiteks kvestorite hulgas on äh, naisi rohkem kui mehi. aga nagu ma ütlesin, siis ikkagi Äh, proua Lulling on meie hulgas tõesti eriline. nii et, et me oleme teinud teatud edusamme ning äh, valitsused tõesti peaksid ametisse määrama vähemalt ühe kolmandiku naisministritest nüüd veel üks teema, millega tuleks tegeleda, on naistevastane vägivald. see tegelikult kuulub küll rohkem kodanikevabaduste komisjoni pädevusse, aga see mõjutab ka minu äh, raporti teksti ja ma siin räägin näiteks äh, naistevastase vägivalla vastu võitlemise päevast. nii et, et ma loodan, et see teema ei jää sellest raportist äh, täiesti välja, aga ma pean seda teemat kokku suruma ja siis räägiti võrdsetest võimalustest veel. nüüd äh, kuues punkt äh, sisserändajatest naised, äh, ränne on jällegi küsimus, mis, asi, mis pidevalt kasvab ning selle probleemiga on üsna keeruline tegeleda, sest et sisserändajatest naised kannatavad diskrimineerimise palju rohkem kui mehed, neid diskrimineeritakse nii soolistel põhjustel kui ka sellepärast, et nad on lihtsalt sisserändajad. paljud nendest naistest on tegelikult ülikooli diplom ja nad võiksid töötada kvalifitseeritud ametikohtadel võib-olla võiks paluda, et komisjon ja liikmesriigid kaitseksid selliseid naisi paremini nii kodu, kodus äh, kui ka sotsiaalsfääris, et neid naisi paremini ühiskonda integreeritaks ning lõpetuseks äh, rääkides seksuaalsetest ja reproduktiivsetest õigustest, äh, naistel peab olema õigus kaitsta oma keha, nii et, et ma arvan, et me peaksime neid äh, selles valdkonnas ka töötama, me peaksime parandama seksuaalset ja reproduktiivset infot naistele, teenuseid selles valdkonnas, me peaksime hoolitsema äh, liikmesriik, et liikmesriigid hoolitseksid selle eest, et inimesed oleksid rohkem teadlikud nendest õigustest, mis selles valdkonnas on. loomulikult olen ma väga huvitatud ka kolleegide kommentaaridest selle raporti kohta, aga muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esmaspäev, seitsmes detsember, keskpäev, aitäh. Eh, tänan, härra Tarabella, aga nüüd annaksin sõna, et te saaksite oma seisukohti väljendada, aga kõigepealt eh, tänaksin, et me saime nii põneva ülevaate seitsme punktiga võeti see teema kokku. minu nägemuses on need seitse valdkonda kõik äärmiselt olulised prioriteetsed valdkonnad ja nüüd siis ootaksin ülejäänud kolleegide seisukohti selle seitsme küsimuse osas ja võib-olla ka teiste prioriteetsete valdkondade osas mis kolleegide arvates ehk peaksid olema siia lülitatud. mul on kõnelejate nimed proua Velter Tigoreto ja siis proua Lülling ja proua Ernst. ja annaksin kõigepealt sõna Sofii Intveldile, palun aitäh, äh, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, suurepärase raporti eest. ma arvan, et äh, oma fraktsiooni nimel ma võin öelda, et me kindlasti toetame selle raporti suunda, äh, kui muudatused, me esitame muudatusettepanekud, sest need on lihtsalt väikesed parandused ja lisandused. ma arvan, et sissejuhatuseks Äh, esimene teema, mida siin mainiti, oli majanduskriisi mõju. Äh, raportöör juba juhtis tähelepanu sellele, milline võib olla selle kriisi pikemaajalise mõju ning minu arvates on seetõttu äh, olu-, üsna olulisem, et me rõhuksime sellele, et eelarve defitsiidile pannakse mingid piirid, sellepärast et kui see võlg muutub väga suureks, siis hakkab tulevikus see mõjutama just nimelt neid naisi, kes töötavad avalikus sektoris, nii et, et need kaks asja tõesti on omavahel seotud kui vaadata asjadele pikemas perspektiivis, siis jällegi parimaks kaitseks naistele vaesuse ja tööpuuduse vastu on see, kui nad on tööturul esindatud ja nad saavad oma töö eest samasugust palka nagu mehed. ja jällegi kõik need asjad on omavahel seotud. raportöör ütles, et ta tervitab seda, et üheksa naisvoliniku kandidaati on esitatud Euroopa Komisjoni. mulle tundub, et see on tühipaljas miinimum ja kuidas me saame väita, et naised peavad täiel määral tööturul osalema ja saama samasugust palka kui mehed, kui me oleme nõus sellega, et isegi Euroopa Liidu juhtkonnas ei ole äh, tasakaalu meeste ja naiste vahel niisiis ma arvan, et me peaksime siin näitama õiget eeskuju kõigile nendele noortele naistele Euroopas, me peaksime neile näitama, et osalus tööturul on hea ja aitab neil saavutada majandusliku sõltumatuse. ma arvan, et pikemas perspektiivis on see parim kaitseabinõu rääkides sugudevahelistest palgaerinevustest, siis sellele ka raportöör juhtis juba tähelepanu. meie fraktsioonis toimus täna sellel teemal ka arutelu ja ma kuulsin üsna šokeerivaid näiteid sellistest riikidest, kus see palkade erinevus, mis juba enne oli väga suur, ei ole vähenenud, vaid on isegi kasvanud ja erinevus võib olla kuni nelikümmend protsenti ja ma lihtsalt ei suuda seda isegi uskuda Äh, võib-olla see on midagi, mida tuleks raportis ka rõhutada ja minu arvates on see tege-, jällegi teema, millega peaksid tegelema ametiühingud, sellepärast et äh, selles valdkonnas on väga ras-, äh, siin ei saa asju seadustega lahendada, siin tuleb neid just lahendada läbirääkimiste teel ametiühingute ja tööandjate vahel. kõneles diskrimineerimise vastastest seadustest, siis ma tahaksin raportisse sisse panna punkti, mis peegeldab seda, et, et isegi äh, äh, nõukogus ja parlamendis ja komisjonis praegu alus ole, arutusel olevates õigusaktide eelnõudes on endiselt erandeid äh, mittediskrimineerimise põhimõtte osas tavaliselt võimaldatakse neid erandeid teatud us-, usul, uskudega seoses, ma arvan, et selle teemaga peaks väga hoolikalt tegelema, näiteks minu kodumaal äh, usuorganisatsioonid äh, võivad näiteks endiselt naisi diskrimineerida äh,, tuginedes siis usuvabaduse põhimõttele ja mina äh, ole, olen nõus, et usuvabadus on põhiõigus, mida me kaitseme, aga see on äh, üksikisiku õigus ja see ei anna Äh, institutsioonidele õigus teisi inimesi diskrimineerida. näiteks äh, Saksamaal on suuruselt äh, teine tööandja, igasugused hoolekandeasutused ja nende tööd korraldavad suuresti ju kirikud, aga nendel ei tohiks olla õigust naisi diskrimineerida, nii et, et see on teema, millega tuleks tegeleda ja lõpetuseks ma tervitan väga märkusi seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste kohta ma arvan, ma, ma tean, et tegemist on alati väga delikaatse teemaga, aga kui me ei suuda tunnistada naiste autonoomiat isegi selles valdkonnas, õigus otsustada ise oma keha üle, siis kuidas me saame üldse võidelda naistevastase vägivallaga? Äh, kui, kui me, kui me ei tunnista seda, et naistel on autonoomne õigus oma kehale see on ju sama hea, kui me ütleme teistele inimestele, et no hästi, pekske ta siis läbi. me peame tunnistama inimeste füüsilist ter-, terviklikkust ja see puudutab ka seksuaalseid ja reproduktiivseid õigusi, aitäh. suur tänu, proua Invelt. ja järgmine on kõneleja Sigreeda, proua Figureedo ja siis proua Lulling, palun Embora uh, o apresentou e até na intervenção que fez. raportöör oma suulises sõnavõtus ja ka raportis on maininud majanduskriisi mõju naistele ja see on asi, mida ka mina olen korduvalt maininud ja tahaksin, et seda teemat edasi arendataks. tahaksin, et raport pööraks natukene rohkem tähelepanu sellele teemale. olukord on liikmesliigiti loomulikult erinev, aga minu riigis praegusel hetkel eh, on naised eh, need, kes kannatavad tööpuuduse all, tihti on nad esimesed, kes langevad koondamiste ohvriks ja on terved tööstussektorid, kus äh, naiste olukord on väga keeruline, näiteks tekstiilitööstus, rõivatööstus üldisemalt. ja mm, on naisi, kes äh, küll töötavad, aga põhimõtteliselt äh, on neil raskusi palga kättesaamisega või lõpuks jäävad oma väljateenitud rahast isegi ilma nii et äh, on sektoreid ja regioone, kus naised äh, kannatavad oluliselt majanduskriisi all ja on naisi näiteks teatud sektorites, kus nad ei ole saanud oktoobrikuust alates palka ja nad on langenud väga raskesse olukorda majanduslikult ja sealhulgas ka nende perekonnad, mitte ainult nemad üksinda. aga nad käivad jätkuvalt tööl, sest nad kardavad, et kui nad äh, tööle ei lähe, siis äh, firma pannakse kinni või nende vabrik pannakse kinni ja neil ei ole isegi mingit lootust enam oma palka kätte saada. teatud sektorites äh, tööjõud koosnebki põhiliselt naistest, nimetatele lisaks näiteks tihti supermarketites töötavad naised väga suurel arvul osad nendest äh, töötavad osalise tööajaga või lühikese tähtajalise töölepinguga. ning majanduskriisi tulemusel on paljud nendest kaotanud oma töö ja neil ei ole mingeid alternatiive, neil ei ole mingit muud võimalust hetkel töökohta leida. nii et äh, probleem ei ole mitte ainult tööpuudus, vaid sellest äh, tulenev vaesus seega olukord on paljudes riikides äärmiselt tõsine. majanduskriisil on äärmiselt äh, rasked tagajärjed ja mitte ainult muidugi Portugalis, Portugal on vaid üks nendest riikidest, kus äh, selline olukord on tekkinud. tööhõive struktuur on muutunud, äh, paljud on sunnitud töötama tähtajaliste lühikeste lepingutega, tegema osaajaga tööd ja nii edasi. ja paljud naised on sunnitud eh, töötama sellises olukorras ja kannatama vaesuse all. nii et me peaksime kutsume üles toetama neid konkreetseid sektoreid, eh, kus eh, naised töötavad suurel hulgal, samuti oleks tarvis toetada mikroettevõtteid ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis pakuvad tööhõivet naistele. kui eelarvet vähendatakse ettekäändel, et tuleb täita stabiilsuspakti kriteeriume, siis lõppkokkuvõttes muutub olukord ju veelgi hullemaks, sellel on vastupidine mõju. kannatavad naised, kes töötavad nendes sektorites, aga kasvab vaesus ka üldisemalt ühiskonnas, halveneb äh, teenuste kättesaadavus, ähm, haridus, tervishoiuteenused ja nii edasi. nii et äh, mina omalt poolt äh, tahaksin äh, tänada raportööri sellest, et seda teemat on mainitud, aga ta võiks seda natuke tugevamalt rõhutada. aitäh, nüüd edasi proua Lulling. kes on ilmselt ainus meie komisjoni liige, kes on ka kvestor Euh, oui, merci Madame la Présidente. Euh, je vous... aitäh. tahtsin vaid öelda, et äh, ma olin meeldivalt üllatunud selle raporti kvaliteedist, sest äh, mulle on jäänud vahel mulje, et äh, mitte alati ei ole see raport ette puhul nii olnud, aga siin on siiski ähm, paar sellist üllatavat või veidrat kohta ka, millele ma tähelepanu pööraksin. mis puudutab seda, mida ütles eelkõneleja, kui liikmesriikides on ettevõtteid, kes näiteks jätavad äh, töötajatele palga maksmata, siis äh, see ei ole tegelikult äh, Brüsselis oleva komisjoni või institutsioonide küsimus niivõrd, vaid nende liikmesriikide tööõiguse küsimus. me ei saa hakata tegelema iga ettevõttega, kes äh, ei ole palka välja maksnud. selle kohta on liikmesriikide tööõiguses olemas väga selged äh, normid, on olemas kollektiivlepingud, on olemas äh, kõiksugused muud õigusaktid. aga raportis põhjenduspunktis kaks on vist ka mainitud või hästi kuskil paljud naised töötavad osalise tööajaga ja paljud ka tahavad seda teha. Luksemburgis näiteks mõni aeg tagasi olid üleskutsed, et võimaldatakse rohkem osalise tööajaga töötamist, loomulikult vabatahtlikkuse alusel eh, inimestele, kes tõesti tahavad seda teha rohkem naisi töötab ka avalikus teenistuses, näiteks hariduses. ka minu riigis, kui te olete riigiteenistuja, siis teil on põhimõtteliselt eh, hea töökoht, eh, kindel pension. tervishoius eh, võib vaesus tekitada samuti probleeme ja samuti äh, tihtipeale pensionärid või lesed on hetkel tihti kõige paremini kaitstud oma sissetulekute poolest hetkel ja võib-olla mõnedes aspektides naiste tööhõive ei ole piisavalt paranenud. aga me ei saa öelda päriselt, et mitte midagi ei ole paranenud. ja kui me räägime palgaerinevustest, kas me saame siis rääkida keskmistest palgaerinevustest, see on äh, seitsmekümne viiendast aastast on olnud direktiiv, mis on olnud väga kasulik ja ka minu riigis selleks, et tagada palkade võrdsust ja ma ei ole päris kindel, kas on tarvis mingit uut seadusandlikku ettepanekut selleks, et rakendada võrdse tasustamise põhimõtet direktiivi tuleb kohaldada, tuleb kasutada võimalusi, mis on, aga kui me hakkame olukorda reformima, siis ma ei ole päris kindel, kas see oleks sama selge kui praegused sätted punktis ka viiskümmend kaheksa koma üheksa protsenti ülikooli kvalifikatsioonidest, missuguse ajaperioodi jooksul, siis eh, punkt L Ähm, ähm, ah. me just hiljuti rääkisime sellest, et volinike kohtadele peaks ka nimetama ühe mees- ja ühe naiskandidaadi. ja siin räägitakse viiendas põhjenduspunktis veel sellest ka, et eelarves peaks arvestama soolist võrgõiguslikkust. ja võib-olla siinkohal ei peaks see asi olema väljendatud nii rangelt, nagu ta on sest me räägime ikkagi keskmistest palgaerinevustest. ja on ju selge, et erinevates liikmesriikides on olukord erinev, samuti on sektoripõhiselt ka olukord väga erinev. üheksandas punktis olete te täiesti õigesti öel, öelnud seda, et direktiivi tuleks paremini ellu viia. ma ei tea, mida komisjon selles osas on ära teinud, aga praegu me palume, et liikmesriigid võimalikult kiiresti selle direktiivi ellu rakendaksid. direktiivi on uuendatud, parandatud ja võib-olla peaks hoopis üles kutsuma komisjoni, et komisjon oma töö ära teeks. ja jälgiks seda, et need riigid, kus ei ole siseriikliku seadusandluses üle võetud seda direktiivi, teeks seda võimalikult kiiresti. meil on ju teatavasti ka prioriteetide hulgas naisküsimus äh, olulisel kohal ja selles äh, raportis äh, on ära nimetatud siis, et äh, küsimust peaks arvestatama ka pikaajalises poliitilises perspektiivis. nüüd punktis üksteist, kui me vaatame komisjoni dokumenti, siis räägitakse siin professionaalsest ja sektoripõhisest segregatsioonist, aga komisjon on ära nimetanud selle, et kaheksakümnendatel aastatel äh, oli olemas äh, selline võrgustik, mis toimus proua Silleroo juhtimisel, ta on väga tuntud sellel alal Prantsusmaal, ekspert, kes peamiselt äh, tegutses kaheksakümnendatel aastatel ja ta tegeles selle naiste nõustamisega elukutse valimisel see on küllaltki suur ja laiaulatuslik töö olnud ja ka üsna kulukas, aga Luksemburgi raporti osas et tahaksin ma teada, et ähm, mida komisjon on teinud selle äh, varasema töö osas, see on rohkem kui kolmkümmend aastat äh, tagasi, kui äh, väikse Luksemburgi kohta on koostatud selliseid raporteid, aga miks selle töö edasiarendamise osas midagi tehtud ei ole? sama asi puudutab ka naiste vaesust eh, pensionieas. Nad eh, on eh, ohtlikult vaeses olukorras ja naised on kindlasti töötanud suure osa oma elust, aga olnud osa elust ka kodus, hoidnud lapsi ja siis pensionäridena neid karistatakse selle eest. ma arvan, et see oli üheksakümne viiendal aastal, kui minu algatusel koostati äh, raport, mille tulemusel tehti ettepanek, et pensioniõigused peavad Äh, jagunema, kui abielupaar lahku läheb. mõnedes liikmesriikides, näiteks nagu Saksamaal, on küll sellised seadused olemas, aga kuidagi, äh, mitte kuidagi kõigis riikides. Äh, üks vastavasisuline resolutsioon on ka parlamendist läbi käinud. nii et kui soovitakse anda naistele ja meestele Äh, võimalus jääda koju selleks, et perekonna eest hoolitseda, siis ähm, seesama inimene oma pensionieas kannatab selle all. ehk äh, komisjon ei tegutse edasi sellest äh, resolutsioonist lähtuvalt. siin valatakse krokodillipisaraid selles raportis, kui nad neist küsimustest räägivad, aga võib-olla tasuks neile meelde tuletada, mida juba ära on tehtud. nüüd sooviksin veel kommenteerida ehm, paari asja järeldustest. komisjon kutsub meid üles või isegi nõuab seadusandjatelt, et eh, tööd kiirendateks selles osas, mis puudutab eh, lapsehooldusõigust ja eraettevõtlust. mis puudutab eraettevõtlust, siis eh, kaheksa kuud tagasi sellesisulise dokumendi me kiitsime heaks. ei Tšehhi ega Rootsi eesistumise ajal ei ole aga küsimus edasi liikunud, nii et me ootame nüüd isis-, ühisseisukohta maikuust alates juba ehm, ja eh, see seisukoht siis peaks puudutama lapsehoolduspuhkusel olevaid naisi proua Estrella on selle küsimusega ka tegelenud, see puudutab siis eh, nii eh, lapsehoolduspuhkust kui ka vanemapuhkuse küsimusi. proua Estrella on küll tegelenud küsimusega, aga ma ei tea, kuidas me jõuaksime ettepanekuni, mis oleks eh, enamikele vastuvõetav, nii et me saaksime nõukoguga arutada küsimust, siin võib olla üsnagi vastuolulise dokumendiga tegemist ja iseenesest me räägime sellest ju homme ka. ja veel mõned kommentaarid. me teeme muudatusettepanekuid, aga lõpetuseks sooviksin öelda, et kvaliteet dokumendil on hea, ja sellised vanurid nagu mina näiteks mäletame, kui pikka aega me oleme nende küsimustega tegelenud ja komisjon justkui praegu alles tuleks selle peale, et me selle küsimustega oleme asunud tegelema ja ekspertide peale on kulutatud palju raha, aga meil tuleb ikkagi teha ka järeldusi. liikmesriigid peaksid tegema järeldusi ja otsustama, milliseid struktuure neil on vaja näiteks äh, laste hoiu korraldamiseks. ja ma ei tea, kui siiamaani ei ole tehtud eriti palju. Ehm, ja kas nüüd midagi juhtuma hakkab, kui omavalitsuste käsutuses enam eriti suuri rahalisi vahendeid ei ole? suur tänu, proua Lolling, nii nagu te täiesti õigesti ütlesite, siis tuleme homme tagasi Estrella raporti juurde ja siis on proua Estrella ka ise siin ja teavitab meid selle osas ja nüüd järgmine sõna saab proua Hans, palun. suur tänu. jah, tõepoolest on tegemist üsna laiaulatusliku teemade valdkonnaga ja mul on äh, väga hea meel, et raportöör on äh, suutnud selle taandada praegu kahekümne ühele punktile ja koostada üsnagi selge raporti. ja ma arvan, et äh, tegelikult on siiski äh, päris hea, et on, on tulemas äh, uus seadusandlik ettepanek komisjonist. ja ma räägin ka Saksa perspektiivist vaadatuna. mõningates liidumaades on üsnagi suured erinevused võrreldes teistega meeste ja naiste palkades. ja olemasolevaid norme ei ole korralikult rakendatud ja mina leian küll, et äh, me peaksime asjale lähenema karmimalt ja rääkima ka sanktsioonidest ja neid tõesti rakendama, kui tarvis. mina äh, vägagi pooldan Euroopa naiste õiguste harta loomist. Prantsuse revolutsiooni motoks oli vabadus, võrdsus, vendlus ja ma arvan, et selline harta tegelikult võiks hõlmata konkreetseid naiste õigusi. naised on tihti jäänud justkui kõrvale peame keskenduma nendele aspektidele, mis puudutavad äh, näiteks ka laste kasvatamist. ja täiesti õige on see, et me peame tähelepanu pöörama nendele väikeste palkadega töökohtadele, mida täidavad eeskätt naised. ja see olukord vajab muutmist väga paljudes sektorites on palgad äärmiselt väikesed. siis veel, mis puudutab naisi otsustavatel ametikohtadel, me võime selle sisse võtta, aga me võiksime rääkida ju millestki konkreetsest, kvoodid, eesmärgid ja nii edasi, muidu me ei saavuta midagi. me oleme näinud seda ka Saksamaal, paljudel naistel on parim, parem haridus kui meestel, näiteks aga kui äh, hakatakse äh, inimesi kõrgematele ametikohtadele määrama, siis see justkui ei loeks mitte midagi. ning me peaksime lahti saama sellisest patriarhaalsest äh, eluviisist äh, sest äh, kõik saab alguse mõtteviisist, tarvis on selgeid eeskujusid poliitikast. ja praeguses mudelis on tarvis võrdsust ei piisa lihtsustatud lähenemisest nagu mingis lasteraamatus. ning mis puudutab puuetega inimesi, siis siin on probleemid tohutud. Nemad langevad tihti topeltdiskrimineerimise ohvriks Need inimesed on tihti kohutavas olukorras, see kajastub nende tööelus, aga neid diskrimineeritakse ka muudes aspektides, nii et võib-olla võiks selle kohta samuti midagi sisse võtta. üks asi, mida puudutasid mitmed eelkõnelejad, äh, naised ja pensionid. laste hooldamist äh, peaks arvestama ka pensioni maksmisel see on üks punkt, mis haakub äh, vaesuse ja heaoluga. nii et põhimõtteliselt see raport on päris hea, mul on hea meel, et meil on võimalus teha muudatusettepanekuid selleks, et seda veelgi paremaks muuta, aitäh. suur tänu selle sõnavõtte eest, väga huvitav arutelu, järgmine on proua Konelis ja siis proua Sumanski. aitäh nagu eelkõnelejad, sooviksin ka mina tänada raportööri väga põhjaliku raporti eest. me kindlasti esitame mõned muudatusettepanekud, aga need on lihtsalt toetavad lisandused sellele, mis selles raportis juba on. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele asjale. kõigepealt raportis räägitakse olemasolevate suuniste ja poliitikate paremast rakendamisest ja minu arvates on see tõesti üks kõige olulisemaid aspekte, millele me peaksime pöörama väga palju tähelepanu. Äh, äh, Euroopa seadustest sünnib naistele ainult kasu siis, kui neid seadusi ka tegelikkuses rakendatakse ning äh, meil peaks olema palju rohkem võimalusi äh, näidata äh, seaduserikkujatele näpuga ja juhtima tähelepanu nendele liikmesriikidele, kes piisavalt ei tee. aga see asi on mainimist leidnud ja ma leian, et see on väga oluline. väga palju tähelepanu on pööratud ka muutustele, mis on aset leidnud tööturul, mainitakse majanduskriisi mitmes erinevas kontekstis, räägitakse, et see võib olla võimalus, aga samas ka oht naiste osalusele tööturul minu arvates on tõesti hea, et käsitletakse ka sellist teemat, et kuidas eelarvekärped mõjuvad naistele, on juhitud tähelepanu sellele, et eh, enne nende kärbete tegemist tuleks eh, sellise mõjuga arvestada. samuti tahaksin ma juhtida tähelepanu nendele meetmetele, mis on rakendatud selleks, et leevendada kriisi, ma räägin siin kriisi ja pakist äh, stimu-, pak-, stimuleerivatest meetmetest. ma kahtlen, et väga palju sellest rahast, mis selle paketi raames on eraldatud, läheb just nimelt meestele ja meestega seotud töökohtadele ja mitte niivõrd naistega seotud töökohtadele. ometigi mõjutab kriis ju ka naisi niisiis äh, kriisipaketis tuleks ka rahaliste vahendite erand, eraldamisel soolise põhimõttega arvestada. Äh, praeguses kriisiolukorras peame me mõtlema just sellele, kuidas nii paljudele naistele kui võimalik äh, töökoht säilitada. ja siis me peaksime mõtlema asjadele ka natukene pikemas perspektiivis äh, mõtlema sellele, äh, kuidas äh, pikemas perspektiivis asjad muutuvad naiste ja meeste jaoks, äh, kuidas näiteks täita need töökohad, mis tühjaks jäävad. nii et, et me peame käsitlema selliseid teemasid nagu vanemapuhkus, emapuhkus, osalise ajaga töötamise võimalus äh,, Äh, igasugused lastehooldusteenused ja nõnda edasi, et, et naised tuleksid tõesti tööturule. ma arvan, et äh, me peame käsitlema seda, kuidas äh, ühiskonna van-, elanikkonna vananemine mõjutab naisi, seda tuleks ka raportis käsitleda ja palju rohkem tähelepanu tuleks pöörata siis ka Lissaboni strateegiale ja just nimelt äh, soolisele võrdõiguslikkusele selles kontekstis. jah, see oligi kõik. suur tänu, proua Kornelis ja järgmine kõneleja, härra Semanski, palun kõnelejal ei ole mikrofoni. E, ma tahaksin e, liituda nendega, kes on raportööri tänanud ning tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et e, me peaksime võitluses naiste õiguste eest tõesti keskenduma nendele teemadele, millest siin juba räägiti, siin ei olegi millegi üle vaielda, aga eh, tõesti tihtipeale me kuuletame sellistest kohutavatest juhtudest, eh, kus, eh, kui naised on sunnitud näiteks minema haiguspuhkusele või sunnitud töö, töötamisest loobuma selleks, et lapsi üles kasvatada või sugulaste, haigete sugulaste eest hoolitseda. Euroopa Komisjon on öelnud, et me peame üle minema sõnadelt tegudele. me peame vaatama läbi seadusandluse liikmesriikides ja tõesti sellisesse olukorda sattunud naistele kehtestama kas või mingi miinimumkaitseperioodid äh, ja seal on tohutu erinevus selle vahel, mida me siin räägime, mida me arutame konverentsidel ja mis tegelikkuses sünnib. tegelikkuses on naised kogu aeg diskrimineerimise ohvrid, neid koheldakse kogu aeg ebavõrdselt ja isegi siin Euroopa Liidus kõrgetel ametikohtadel naised ei ole eriti nähtavad, nad ei ole eriti esindatud seega valitseb väga suur äh, lõhe meie sõnade ja tegude vahel. mina isiklikult äh, äh, leian, et ambitsioonikad, andekad naised omavad õigust kõrgetele ametikohtadele aga need inimesed, kes sellistest asjadest väga palju räägivad, nad omaenda ametkondadest, kaasa arvatud siin Euroopa Liidus, diskrimineerivad naisi ja me peame selle selgelt välja ütlema. mis puudutab olukorda tööturul, siis ma tahaksin teile öelda seda, et paljud naised paljudes riikides Äh, töötavad mitte ainult sellepärast, et nad on äh, kompetentsed, hästi haritud ja äh, soovivad ennast realiseerida, vaid ka sellepärast, et nad on majanduslikel põhjustel selleks tunni, sunnitud. naistel Äh, vaesemates riikidest äh, tihtipeale naised on sunnitud äh, leppima ametkohtadega, mis ei ole vastavuses nende kvalifikatsiooniga ja see raskendab samuti nende olukorda. nii et, et ma tahaksin paluda, et me tõesti paluksime selles raportis, et Euroopa Komisjon vaataks üle olukorra ja ka naiste pensioniõigused. proua Tomson ja siis proua Oviir, palun kõigepealt tahaksin ka mina tänada raportööri tehtud töö eest. minu arvates eh, te tutvustasite oma raportit väga hästi, te juhtisite tähelepanu kõigile olulistele asjadele, mis puudutavad võrdsust meeste ja naiste vahel. Eh, mul on mõningad väikesed märkused kõigepealt äh, mind inspireeris äh, see, mida ütles proua Figueredo majanduskriisi kohta. kriis äh, näiliselt mõjutab kõigepealt mehi, minu enda kodumaal oli transpordisektor ja ehitussektor need, kus väga paljud mehed töökoha kaotasid, aga kui kriis süveneb, siis ka avaliku sektori kulutusi kärbitakse ja see mõjutab mehi, vabandust, naisi, kes avalikus sektoris töötavad ja kuna naised tihtipeale ka kasutavad avaliku sektori teenuseid rohkem, siis äh, kannatavad nad ka seeläbi, kui neid teenuseid kärbitakse. samas äh, siin mainiti seda, et rasketööstuse ettevõtted on tegevuse lõpetanud, nendes ettevõtetes olid põhiliselt, töötasid mehed, jah, see oli niimoodi riikides, kus on olemas rasketööstus, aga nagu proua Figureido ütles, näiteks Portugalis ei ole tegelikult rasketööstust, on just nimelt kergetööstus ja Äh, paljudes äh, uutes liikmesriikides on ka just nimelt naised need, kes äh, kriisi läbi on kõige rohkem kannatanud. niisiis riigiti see, kas kannatavad mehed või e-, naised, on erinevad, see siis sõltub sellest, millised Äh, majandusharud domineerivad, nii et, et äh, midagi üldist on siin väga raske Euroopa kohta öelda. mis puudutab äh, palgaerinevusi sugude vahel, siis selle teemaga tegelevad Euroopas sotsiaalpartnerid, aga me peame silmas pidama seda, et ja, ja see on äärmiselt oluline, direktiivis on vastutus äh, antud äh, sotsia-, ei ole äh, vastutus palgaerinevuste vähendamise eest antud sotsiaalpartneritele, vaid hoopis valitsusele. valitsus peab hoolitsema selle eest, et palgaerinevused kollektiivläbirääkimistel vähendatakse ja nagu ma ütlesin, direktiivi rakendamine on äärmiselt oluline. kui valitsused oma ülesandeid täidavad, siis probleem ka laheneb. suur tänu, proua Tomson ja nüüd läheb sõna proua Oviirile, palun. tänan, proua juhataja. ma tänan raportööri nii toreda raporti eest mis on minu kõrvale lausa muusika eriti sellepärast et selle on teinud mees eestis seda veel ei juhtu. aga ma tahaks juhtida tähelepanu veel ühele aspektile mida võib olla võiks või peaks selles raportis kajastama me ju teame et peremudel on euroopas läbinud suured muutused ja tänapäeval ei ole üksikemaduses enam midagi häbiväärset kuid häbiväärne on see et laste bioloogilised isad väga paljudes liikmesriikides oma kohustust ei täida ja ema toetust lapse kasvatamiseks isa käest ei saa. eriti lööb see üksikemasid täna majanduskriisi olukorras. kas me ei peaks siin pöörama raportis ka sellele tähelepanu kas või selle kaudu et riik võtaks ajutiselt kohustuse üle ja tugevama õigusega on tal lihtsam ka selle isa käest hiljem eh, kulutatu tagasi saada. ja teine küsimus mida küll nimetati siin on puuetega inimesed eriti puuetega naised kes ei ole kunagi tööturul olnud väga hästi esindatud seda enam täna ja need on kategooriad mis naiste vaesust aiva suurendavad ma olen raportiga rahul kuid ma arvan et nendes osades võiks esitada täiendusettepanekuid. aitäh! Eh, suur tänu proua Oviir ja nüüd tahaksin teada, kas siin on ka komisjoni esindaja, kas komisjoni esindajal oleks mingeid seisukohti? aga kui neid ei ole, siis annaksin sõna härra Taravellale mõningateks kommentaarideks pärast seda minu nägemuses väga huvitavat arutelu. palun, härra Tarabella. aitäh. ma ei hakka äh, üle kordama kõiki neid äh, märkusi, mis siin juba tehti üldiselt äh, olid sõnavõtjad rahul sellega, mis raportis on, mainiti seda, et tegu on tasakaalustatud raportiga, mul oli väga hea meel seda kuulda ja ma jagan kahtlemata neid kiidusõnu oma assistendiga, kes mind abistas selle raporti koostamisel. ja muide, ta kirjutas paar aastat tagasi ka raamatu Euroopa naiste lobi kohta, nii et, et ta on mind selle raportiga ka väga palju aidanud. proua Intvelt, ma jagan teie seisukohti selles osas, mis puudustab Euroopa institutsioone ja seda, et need institutsioonid peaksid olema eeskujuks avalikus sektoris. me ei peaks tundma häbi selle üle, mis avalikus sektoris toimub, kus naiste töö muutub järjest olulisemaks, kus naised on üha rohkem esindatud otsuste langetamise tasandil ning Äh, palga, palgaerinevused ei ole ju, äh, need ei eksisteeri riigiametnike tasandil, see probleem on rohkem erasektoris, suurtes ettevõtetes, äh, kus palgad erinevad ning kõige kõrgemal tasemel naised ei ole eriti esindatud. ma arvan, et et äh, äh, eriti peaks just selles vallas midagi ära tegema erasektor. Äh, proua Tomson ja proua Frigoredo rääkisid samuti kriisi mõjust me peame siin võib-olla tõesti vahet tegema rasketööstuse vahel, mis mõjutab põhiliselt mehi ja siin räägiti ka äh, sotsiaalteenuste ümberkorraldamisega seonduvatest probleemidest, mis võivad kõigepealt äh, mõjutada naisi ja tõesti natukene sõltub asi ka see, kust riigist pärit ollakse. mul on väga hea meel selle üle, et proua Lulling äh, peab minu raportit oluliseks ja Äh, kui minu raportis on äh, mõningaid äh, vastuolusid, siis ma leian, et jah, teatud kohti annab parandada. osalise tööaja osas tõepoolest on kasvanud nende naiste hulk, kes ise otsustavad osalise tööaja kasuks, aga on ka väga palju naisi, keda sunnitakse osalise tööajaga töötama Äh, kui te vaatate näiteks selliseid perekondi, kus äh, mõlemad vanemad töötavad, siis äh, tihtipeale on aset leidnud selline muutus, et kui neil on laps või kui neil on puuetega laps, siis üks vanematest peab oma töökohast loobuma ja lapsega koju jääma Äh, seda eriti, kui tegemist on tõesti puuetega lastega ja tavaliselt on see naine, kes loobub oma karjäärist ja jääb koju äh, nii et, et tihtipeale naised lihtsalt on äh, olukorras, kus nad on sunnitud osalise ajaga töötama. ja Ehm, ka teised kolleegid käsitlesid seda teemat. ma tahaksin meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on järgmine esmaspäev ja ma olen igati valmis äh, muudatusettepanekuid vastu võtma. proua Ernst äh, rääkis siin sellest kahekümne viiest protsendist. ma olen kuulnud ka teisi arve, näiteks seitseteist protsenti ja need erinevad arvud võib-olla tulenevad sellest, et äh, osa osaline tööaeg äh, võib-olla on tihti selline, milleks naisi sunnitakse ja seega ei ole tegemist nende vabatahtliku äh, valikuga. Äh, proua Intvelt ütles, et avalikus sektoris tõepoolest on ka sellised erinevused olemas, aga ma rõhutan, et olukord on palju hullem erasektoris, kus naistel on tõesti väga raske jõuda kõrgetele ametikohtadele stereotüübid äh, loomulikult mõjutavad nii mehi kui naisi. ma arvan, et äh, teadlikkuse tõstmise kampaaniad, infokampaaniad, äh, mis algaksid tõesti koolist, on äärmiselt olulised. Neid stereotüüpe esin-, esineb tõesti väga palju ja me omandame nad juba koolis, õpikutest ja igalt poolt ja selle vastu tuleks tõesti tegevust suunata Äh, siin räägiti sellest ka, et tuleks rakendada kõige paremaid poliitikaid, mis meil hetkel on ja siin tõesti proua Lulling näiteks ütles, et võib-olla me peaksime lihtsalt paremini kohandama neid seadusi, mis meil praegu juba olemas on. kui vaadata näiteks diskrimineerimise keelamist töökohal või koolitust, siis äh, Valloonia äh, parlamendis äh, vastava seaduse osas oli kuus lugemist, sellepärast et kogu aeg tulid uued seaduse versioonid, nii kui üks lugemine läbi sai, nii tuli uus seaduse versioon ja kogu aeg tuli jällegi uut teksti arutada. nii et, et võib-olla me peaksime võtma vastu vähem seadusi, aga tegema nad paremad ja tõesti, need seadused, kui need on kord vastu võetud, siis neid tuleb rakendada härra Šimanski, tahaksin teid tänada samuti nende soojade sõnade eest, mida te laususite. kui me räägime naistest, kes otsustavad mitte töötada, jah, ka selliseid naisi on, kui me räägime andekatest ja pädevatest naistest, siis äh, võib-olla meie komisjoni tõesti ei olegi vaja, varsti vaja Äh, sest et kui meil on ebakompetentne naine juhtival kohal, siis me oleme tõesti meestega võrdõiguslikkuse saavutanud. proua Tomson, äh, ka teid tahaksin ma tänada lahkete sõnade eest. Te tõesti juhtisite tähelepanu erinevas, erinevusele raske ja kerge tööstuse vahel ja võib-olla tõesti ei saa siin väga üldistada, sellepärast et äh, regiooniti, sektoriti, riigiti on olukord erinev ja võib-olla peaks äh, tõesti pisut süviti lähenema sellele, mis aset leiab. tahaksin tänada ka proua Oviiri selle eest, et ta juhtis tähelepanu üksikemadele Äh, aastaid tagasi oli selline olukord vähem aktsepteeritud, nüüd see on üsna tavaline ja ma olen täiesti nõus ka selle kohta, mida öeldi isadest, kes ei ole valmis oma lapsi, lapsi toetama ja emad jäävad üksi oma laste eest hoolt kandma. Belgias on olemas äh, seaduseelnõu, tegel-, tegelikult see on juba nüüd juba vastu võetud, kus riik äh, siis maksab alimente ja siis annab isa kohtusse, et seda raha tagasi saada minu arvates see tõesti on äh, äh, õige lahendus äh, selliste inimeste probleemidele, kes on tõesti täna raskustesse sattunud, sellepärast et isad lihtsalt ei maksa alimente ja ei täida siis rahalisi kohustusi, mis on seotud ras-, laste kasvatamisega ma tõin siin näitena Belgia, võib-olla äh, on midagi taolist olemas ka teistes riik, lähenemisena võiks seda tõesti kasutada. ma ei ole nüüd päris kindel, kas ma vastasin kõigi küsimustele, aga ma ütleksin veel kord, et igasugused muudatusettepanekud on teretulnud ja võib-olla me mm, võiksime siis va vaadata tulevikus, kuidas me seda muudat-, seda raportit veel paremaks teha saame, te olete mulle juba öelnud, et raport on väga hea ja ma loodan, et see raport jõuab siis ka täiskogule ja saab seal laiapõhjalise toetuse, aitäh! suur tänu, härra Tarabella, minul on jäänud ainult veel kord tänada härra Tarabellat selle eest, et ta on nende küsimustega põhjalikult tegelenud ja tänada kolleege, et meil oli nii põnev arvamuste vahetus selles küsimuses, et siis äh, lõppkokkuvõttes jõuda hea raportini. veel kord nimetaksin, et seitsmendal detsembril kell kaksteist on äh, muudatusettepanekute esitamise aeg ja me hääletame siis kahekümne viiendal pärast, jaanuari pärastlõunal oma komisjonist ja veebruari täiskogul siis arutatakse seda suures saalis. veel kord tänaksin arutelu eest, debati eest ja lähme edasi päevakorra seitsmenda punktiga. me räägime siin Peking pluss viisteist ehm, sellest küsimusest ÜRO soolise võrdõiguslikkuse tegevusplatvormist. Äh, koordinaatorid otsustasid oktoobris, et äh, meie komisjon peab ette valmistama suulise küsimuse ja sellele järgneb ka resolutsiooni koostamine ja me loodame, et täiskogul veebruaril saaks selle vastu võtta. ja äh, eh, märtsi alguses toimub New Yorgis kohtumine, kuhu saadab ka meie komisjon oma delegatsiooni. ja pärast tänast, tänast mõttevahetust suulise küsimuse ja resolutsiooni osas on siis juhatajaga koordinaatorite ülesanne see suuline küsimus ja ka resolutsioon välja töötada me saadame selle ka laiali oma komisjoni liikmetele umbes kümnendal detsembril ja seitsmeteistkümnes detsember kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. aga nüüd siis natukene infot selle kohta, millist ettevalmistust on Euroopa Liidus tehtud koostööd märtsi kohtumise osas ja täna on meiega komisjoni esindaja, kes teavitabki meid, kuidas töö on edenenud. samuti tahaksin nimetada, et Rootsi eesistujana on hiljuti avaldanud ka materjali selle kohta, milliseid arenguid on toimunud, kuidas erinevates riikides on selle tegevuskavaga arengud läinud ja interneti kaudu, internetilingi kaudu on see materjal ka kõigile komisjoni liikmetele kättesaadav, samuti on võimalik seda tellida ka paberkandjal. ja ka tellimust saab teha internetis. aga nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, proua Daniela Bankiele kes on lubanud, et ta annab meile päevakajalist teavet, palun. Uh, Actually... Uh, suur tänu teile. Uh, tegelikult ei olegi proua Vankier siin, vaid mina töötan küll proua Daniela Bankieri alluvuses, aga teda ennast täna siin ei ole. nüüd annaksin teile ülevaate sellest, mida me oleme teinud, et jätkata Pekingi tegevuskava ja kuidas on edenenud niinimetatud Peking pluss viisteist tegevuskava. kõigepealt annaksin teile lühikese ajaloolise ülevaate sellest, mis on toimunud siiani ja kuidas see on toimunud ning kirjeldaksin seda, millist konkreetset tööd me oleme Peking viisteist osas ära teinud. lisaks eh, sellele on mul lühike nimekiri ka sellest, millist tegevust me ette näeme, sest eh, Peking pluss viisteist tegevuskava on just ette nähtud selleks, et eh, tegevust jätkata ja siis räägin ka mõningatest detailidest äh, Ehm, mis puudutab eh, märtsi eh, kohtumist New Yorgis. nagu te teate, oleme me Euroopa Liidus hakanud välja töötama nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid indikaatoreid ehk ehm, jälgida seda, mis on toimunud siis alates kaheksakümnenda, kaheksakümne üheksandast aastast, milliseid arenguid on toimunud, seda toetab nii nõukogu kui komisjon ja me arendame neid äh, indikaatoreid siis mitmes valdkonnas, mis kõik on seotud äh, Pekingi tegevuskavaga. Äh, ja neid valdkondi on väga palju, aga nimetaksin mõningad nendest. näiteks ähm, äh, naised ja äh, siis äh, töötamine kõrgematel kohtadel, siis naised ja töö ja koduelu ühitamine, naised ja tervis, naised ja vaesus, naised relvastatud konfliktides ja paljud veel. Ehm, kuidas me nendes valdkondades siis töötame? Ehm, koostatakse raporteid, analüüsitakse liikmesriikides olukorda, et jälgida, mida liikmesriikides on toimunud, millised arengud on toimunud ehm, ja paljud erinevates liikmesriikides on info kättesaadav ja nüüd on püütud otsida siis selliseid indikaatoreid, et kirjeldada üldist olukorda Euroopa Liidus. peaaegu igal ähm, semestril on koostatud siis raporteid ja tehtud riikide kohta äh, siis järjevolitusi ja milliseid problemaatilisi äh, valdkondi on täheldatud kaks tuhat viis oli väga oluline aasta, sest siis äh, tähistati Pekingi konverentsi kümnendat aastapäeva, parajasti oli Luksemburg eesistuja ja siis koostati raport äh, Peking pluss kümme. aga nüüd oleme me jõudnud jällegi äh, ajaloolisesse hetke järgmisel aastal Pekingi platvormi viieteistkümnendat aastapäeva asutakse täbistama ja Rootsi eesistumise ajal koostati siis uus kõikehõlmav raport, eh, kus arvestatakse kõigi nende indikaatoritega, mida meil siiani on õnnestunud välja kujundada, et kirjeldada hetkeolukorda Euroopa Liidus ja ka selles osas, millised on murevaldkonnad. minu arvates oli see väga hea raport ja tegemist äh, ei olnud mitte ainult äh, eesistuja riigi pingutusega, vaid sellele on panustanud ka liikmesriigid, samuti komisjon ja Rootsi eesistujana on teinud koostööd ka ÜRO, äh, samuti lahti Euroopa Majanduskomisjoniga ehk see, mis on tehtud Euroopa Liidu tasandil, on toimunud dialoogi eh, vormis ehk tehtud ÜRO regionaalse komisjoniga koostööd. Ehm, muidugi hetkeolukorra fikseerimine on tähendanud ka seda, et on määratletud problemaatilised valdkonnad, millised väljakutsed meil on poliitikate valdkonnas, milliseid uusi indikaatoreid tuleks välja töötada, mida tulevikus tuleks teha. see raport on ka nõukogu järelduste aluseks, mida tutvustas Rootsi eesistujana ja ähm, selle peaks lähi, see peaks lähipäevil saama ka heaks kiidetud, ma kirjeldan teile seda väga lühidalt, sest siin on tõepoolest kirjas peamised sõnumid tulevikus. eks siin komisjon, liikmesriigid, teised eh, institutsioonid eh, määratlevad, et tuleb eh, Pekingi tegevuskava suunalist tegevust jätkata Äh, aga nõukogu järeldustes on ka mõned kriitilised momendid välja toodud. kõigepealt mõned sellised äh, momendid, millest me ka täna rääkisime soolise võrdõiguslikkuse raportise osas. see puudutab soolisi stereotüüpe. see on väga keskse tähtsusega probleem soolise võrdõiguslikkuse seisukohalt ja selles osas on ka nõukogu määratlenud prioriteetsed valdkonnad. Ehm, muidugi seetõttu, et sooline süvalaienemine ei ole täielikult veel ellu viidud, nii, nii nagu seda peaks tegema, et sooline võrdõigus ka tegelikult jõustus, siis tuleb ehm, pöörata tähelepanu erinevatele poliitikavaldkondadele, integratsiooni ja ka rände küsimustele ja eh, Lissaboni protsessi raames tuleks eh, samuti teha sama asja, sest see võimaldab ka Euroopa Liidul edasi liikuda. ja nii, nagu ma ütlesin, on üheks eh, kriitiliseks momendiks ka andmete kättesaadavus. muidugi on igas liikmesriigis olemas oma murevaldkonnad Pekingi tegevuskava seisukohalt, aga andmete kättesaadavus on üks lähte eh, probleeme, sellepärast et ka indikaatorite koostamine põhineb ju andmete võrreldavusel. nii et see on tõepoolest selline teema, mis osas me peaksime tulevikus tunduvalt tööd tegema. üheks nõukogu järelduseks on ka see, et tulevikus peaksime jätkama siis eh, kahepoolset lähenemist, ühe küljest töötama edasi soolise süvalaienemisega, aga siis ka tegema spetsiaalseid aktsioone selleks, et meeste ja naiste eh, osas erinevusi vähendada. ja andmete kogunemisel saaks ka konkreetset äh, siis äh, jälgimistööd äh, teha, milliseid muutusi on liikmesriikides toimunud, näiteks diskrimineerimise osas. ja sellised ülevaateid tuleks koostada süstemaatiliselt nendel aladel, kus indikaatorid on juba välja töötatud, mis tähendab seda, et tulevikus peame me tegevuskava koostama ja komisjon on nõukogu eh, ka üles kutsunud selleks, et ehm, Pekingi platvormi tegelikku elluviimist jälgitaks ja samuti siis teisena tuleb koostada uued indikaatorid. nõukogu rõhutab eh, ka seda, et ehm, soolise võrdõiguslikkuse küsimusi tuleb äh, kindlasti jälgida mitmes valdkonnas, koguda andmeid, indikaatorid koostada ja hiljem siis äh, järelkontrolli ja jälgimist teha. aga mis äh, puudutab viiekümne neljandat naiste mm, staatuse vii-, siis ähm, konverentsi küsimust, siis Euroopa Liidus peaks äh, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise küsimus olema väga kõrgel positsioonil, ehk me peaksime sellel konverentsil tutvustada, mida Euroopa Liidus praegu tehakse. ja eesistuja riik on nõustunud sellega, et New Yorgis ka seda raportit, mis Rootsi eesistumise ajal on koostatud soolise võrdõiguslikkuse osas, tutvustatakse. aga platvormi süstemaatilise jälgimise osas on meil muidugi oluline roll täita ja selles osas on nii Rootsi eesistumisel toimunud eh, tulemuslik tegevus ja jätkub ka Hispaania eh, eesistumise ajal ja eh, tutvustatakse seda siis rahvusvahelisel konverentsil Ehm, Hispaania eesistumise ajal neljandal ja viiendal veebruaril toimub ka suuremat sorti konverents, kus räägitakse siis kodanikukühi-, küsimustest, sealhulgas ka meeste ja naiste äh, rollist. see on äh, üldine informatsioon ja olen nõus vastama teie küsimustele. suur tänu! väga eh, kõikehõlmava info eest valdkonnas, mis eh, meie komisjonile pakub suurt huvi, aga mis muidugi kõigi liikmesriikide eh, seisukohalt on oluline, nii et väga tähtis sündmus on meid ees ootamas märtsikuus New Yorgis ning olen veendunud, et minu kolleegid sellest komisjonist sooviksid, et äh, Euroopa Liit oleks hästi New Yorgis esindatud ja et me saaksime seal rääkida, mida Euroopa Liidus on tehtud ja mida soovitakse veel teha, see on kindlasti suur ja oluline vastutusvaldkond Euroopa Liidule suur tänu veel kord selle info eest ja kui ma õigesti aru saan, siis ongi just täna see päev, kui järeldused nõukogus heaks kiidetakse. nii et eh, veel kord aitäh. aga nüüd kuulaksin hea meelega teie seisukohti, aga enne seda teeksin mõningad enda kommentaarid. mul on hea meel, et et soolised stereotüübid on kujunenud prioriteetseks küsimuseks, sest sageli mõjutab just see väga tugevalt äh, tüdrukute hariduslikke valikuid, poiste hariduslikke valikuid ja sooline süvalaienemine ei ole kindlasti veel täielikult õnnestunult en-, ellu viidud. nii et sooline süvalainemine on küll üks instrument, kuid seda tuleb ka kombineerida teiste konkreetsete meetmetega. aga Lissaboni strateegia osas on ka see äärmiselt tähtis valdkond, ka meie komisjon tegeleb äh, selle strateegiaga, sest see puudutab laiemalt Ähm, soolist võrdõiguslikult, aga andmete osas, just võrreldavate andmete osas, mis laekuksid erinevatest liikmesriikidest ja kui, kui oluline on alusandmete omamine soolise võrdõiguslikkuse küsimuste arutamisel. ja me ei saa ju rääkida ainult nii, et me arvame või usume, et üks või teine asi on nii või naa vaid kogu töö ja tegevuse aluseks on konkreetsed andmed. ja see omakorda viib mu mõtted soolise võrdõiguslikkuse instituudile, mille töö on olnud suure tähtsusega ka meie komisjoni jaoks. Need olid ainult mõningad äh, minu poolsed kommentaarid aga nüüd siis annaksin sõna kolleegidele. proua Kiil-Nielsen, olge hea. Euh, suur tänu. nõukogu järeldustest ma lugesin, et liikmesriigid soovisid vastu võtta meetmeid, mis ähm, siit ka mehi jagama perekohustusi võrdväärselt äh, naistega äh,. hästi, aga miks nõukogu ei toeta proua Estrela raportit, mis äh, võimaldaks äh, taolist puhkust meestele, vanemapuhkust meestele? aitäh, proua Lulling aitäh, kõigepealt äh, Estrella raport äh, tegelikult ei eksisteeri veel, seega nõukogu ja komisjon ei saa seda ka otseselt arvestada. aga ma loodan, et astutakse meetmeid selleks, et emasid kaitsta. Peking pluss viisteist, mina olin kohal, olin kohal pluss viis Luksemburgi eesistumise ajal samuti tegelikult osalesin Keenia konverentsil ja kõik, mis puudutab äh, Euroopa Liidu poliitikat äh, võrdõiguslikkuse kohta, sellega tegeleb eesistuja ja koordineerib seda. ja kõik Euroopa Liidu pädevusse langevad teemad, nendega tegeldakse ja komisjon koordineerib tegevust. võib-olla mõned arutelud on nüüd vähem tulised, kui need olid varem näiteks Keenias, aga kindlasti on tarvis distsiplineerida vajadusel liikmesriike. ja mm, teatud juhtudel korrale kutsuda liikmesriike ka ja ütleme, et peaks esitama ühtselt eesistuja, mitte iga delegatsioon eraldi. ning sooviksime olla eeskujuks teistele, sest meie võrdõiguslikkuse tegevus on vägagi arenenud ja me ei peaks mitte toimima nutumüürina. kindlasti poliitika osas saab asju paremini teha, kindlasti saab paremini rakendada olemasolevaid õigusakte. aga ma arvan, et Peking pluss viieteistkümnele võime vastu minna teatud uhkusega mitmete asjade üle, mida me oleme juba korda saatnud mitmed rahvusvahelised organisatsioonid ja organid oleksid äh, vägagi meelitatud, kui neil oleksid äh, sellised õigusaktid, nagu meil on. nii et äh, me ei peaks sugugi varju hoidma New Yorgis, vaid me võime olla eeskujuks, aitäh. Uh, It's okay. No. Przeczytam. Ehm, ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja proua Tomatseti mõneks lõpukommentaariks, aga vabandan siiski, meil on veel kolleeg, kes on sõna palunud, proua Klas, palun Frau Vorsitzende, ich entschuldige mich, aber äh, ich habe eben äh aitäh, ma vabandan. Äh, kuulasin huviga seda sissejuhatavat tutvustust. Äh, ka mina olin Peking pluss viiel New Yorgis ja mm, tahaksin öelda, et me ei tohiks teha seda viga, et püüame hõlmata kõiki võimalusi ja aspekte ja tead, tohutu raporti, mida keegi lugema ei hakka. me peame välja tooma teatud prioriteedid, teatud esmatähtsad asjad. ma ei ole päris kindel kõikides niisugustes asjades veel ise, aga meil on veel aega mõelda selle üle mõeldes sellele võrdlusena ka pluss viis, pluss kümme, pluss viisteist. nii et ähm, peaksime olema natukene otsekohesemad ja natukene käegakatsutavamad ja sisulisemad. Ah, suur tänu, proua Klas. see oli väljakutseks ka siis eesistujale ja koordinaatoritele, sest äh, meil tuleb ju koostada suuline küsimus, aga kui nüüd ei ole ühtegi kolleegi, kes veel sõna sooviks, siis annaksin nüüd sõna komisjoni esindajale, proua Tomatsetile, palun Uh, thank you very much. Uh, it's just suur tänu. tahaksin veel nüüd öelda, et loomulikult eesistuja esindab liikmesriiki Euroopa Liitu selles naiste äh, staatuse komisjonis ja olen täiesti nõus, et praegu on väga õige hetk Euroopa Liidu jaoks äh, olla eeskujuks teistele, sest mitmetes asjades on toimunud oluline edasiminek Rootsi eesistuja koostatud raport kajastab ka neid edusamme, aga see kajastab ka väljakutseid, mis meie ees endiselt on ja kui me räägime asjadest rahvusvahelises kontekstis, siis me peame mainima ka seda, et Euroopa Liiduski on asju, kus saab oluliselt veel edasi areneda. kuigi paljude riikide jaoks tõesti Euroopa Liit on juhi positsioonil ja eeskujuks, sest meil on kogunenud hulgaliselt kogemusi. Äh, koordineerimine on olnud tõesti väga keeruline mõnikord eesistuja jaoks, sest äh, seisukohti on väga erinevaid mõnikord, aga varasemad kogemused samas näitavad, et on võimalik häid tulemusi saavutada ja usun, et liikmesriigid, eesistuja ja institutsioonid Äh, suudavad Euroopa Liitu kõrgel tasemel esindada, nii et äh, oleksid kajastatud kõik meie väärtused ja ka meie pühendumus. aitäh! ma tänan info eest ja tahan veel kord nimetada, et koordinaatorid koos eesistujaga siis koostavad suulise küsimuse ja me oleme juba rääkinud ka sellest, millise ajakava järgi me töötame. aga nüüd siis Peking pluss eh, viisteist diskussioon sellega tänaseks ka eh, lõpeb ja meil on päevakorras jäänud veel üks punkt arutada. ja see puudutab palgaerinevusi. ma arvan, et kõik kolleegid on selle küsimuse osas viimaste arengutega kursis, sest me teame ju, et need palgaerinevused on olemas. komisjon kolmandal märtsil algatas eh, infokampaania siis palgaerinevustest ja kahe tuhande kaheksandal aastal koostas proua Bauer palgaerinevuste alase raporti, pidi heaks novembris kaks tuhat kaheksa, aga nüüd on komisjoni esindaja meie juures komisjoni koosolekul, et meid teavitada kampaaniast, mille komisjon on algatanud. ja nüüd tervitaksingi komisjoni esindajat, proua Bankieri. tere tulemast ja ootame põnevusega teie poolt pakutavat infot. tänan! Thank you very much, good evening! Äh, suur aitäh, äh, tere kõigile! ma tahaksin tänada teid võimaluse eest tutvustada äh, teile seda info ja teavitus, teadlikkuse tõstmise kampaaniat, mis puudutab sugudevahelisi palgaerinevusi. Äh, oma ettekandes tahaksin ma anda teile väga lühikese ülevaate sellest, milles sugudevaheline palgaerinevus seisneb, ilmselt te teate sellest juba üsna palju aga paari sõnaga võiks sellel siiski veel peatuda, tuua teile viimased statistilised andmed ja siis ma keskenduksin kampaaniale ja räägiksin sellest, mida me siis selle kampaania käigus tegime. niisiis, kõigepealt, mis asi on sugudevaheline palgaerinevus? sugudevaheline palgaerinevus on erinevus siis selle vahel, mida teenivad mehed võrreldes naistega hetkel äh, on see siis seitseteist koma neli protsenti Euroopa Liidus keskmiselt. mind on selle juures alati rabanud aga see, et kui me vaatame, kuidas sugudevaheline palgaerinevus Euroopa Liidus on arenenud, siis see püsib ja mõningates liikmesriikides on see isegi suurenenud. niisiis, jutt käib väga keeruliselt lahendatavast probleemist. loomulikult valmistab äh, sugudevahelise palgaerinevus äh, probleeme võrdsuse aspektist, aga ka sellest aspektist, et tagada Euroopas majanduskasv ja töökohad. miks äh, selline palgaerinevus püsib? keegi ütles kord, et see palgaerinevus peegeldub, peegeldab kõiki neid ebavõrdsusi, millega naistel tuleb tööturul kokku puutuda, seega tegemist on tõesti väga keerulise nähtusega ja selleks, et sellest palgaerinevusest jagu saada, peame me mõistma, millised on kõik need põhjused, mis seda palgaerinevust põhjustavad. kõigepealt meil on üheks põhjuseks otsene diskrimineerimine, aga selle põhjuse kohta ma peaksin ütlema, et see põhjus on vähenemas Eh, see, sellist otsest diskrimineerimist esineb üha vähem ja vähem, sellepärast et eh, eh, diskrimineerimine on muutunud vähem otseseks, praegu ta on kaudsem ja keerulisem ja seega on temaga raskem toime tulla. samuti puudutab sugudevaheline palgaerinevus ka seda, millist väärtust ühiskond osutab tööle, mida teevad naised, võrreldes siis selle tööga, mida teevad mehed. samuti on see kõik seotud segregat-, segregatsiooniga tööturul, kus meil endiselt on sellised majandussektorid, kus põhiliselt töötavad naised ja siis on sellised majandusharud, kus põhiliselt töötavad mehed. samuti on äh, palgaerinevus sugude vahel seotud traditsioonide ja stereotüüpidega ning valikutega, mida mehed ja naised äh, teevad, näiteks kui nad valivad teatud elukutseid. samuti on see palgaerinevus seotud äh, probleemidega, mis seonduvad äh, siis tööelu ja pereelu ühitamisega. ja lõpetuseks on see palgaerinevus seotud ka siis sellise nähtusega, mida nimetatakse siis klaaslaeks või te võite seda kutsuda ka kleepuvaks põrandaks, kui tahate. niisiis äh, kõik need tegurid siis äh, annavad oma panuse soolisse palgaerinevusse, tegemist on tõesti väga keerulise nähtusega ja kuna põhjusi on nii palju, on sellega ka nii raske tegeleda või võidelda millised on äh, siis sugudevahelise palgaerinevuse tagajärjed? kõigepealt ressursside raiskamine ühiskonna kui terve ressurss, mida naised endast kujutavad, naiste potentsiaal tööturu jaoks, äh, see, need anded, mis naistel on, mida neil oleks oma tööandjatele pakkuda, see kõik läheb kaduma samuti mõjutab palgaerinevus äh, negatiivselt naiste rahalist ja majanduslikku sõltumatust, samuti mõjutab äh, samuti on see seotud vaesusega, näiteks eriti kui vaadata üksikemade olukorda. nüüd natukene ka arvudest. mul on siin äh, Äh, näitajad nii iga liikmesriigi kohta kui ka Euroopa Liidu keskmise kohta. keskmine Euroopa Liidus on siis seitseteist koma neli protsenti. me hiljuti muutsime metodoloogiat, mille alusel me seda palgaerinevust arvestame, et arvestusi täpsemaks muuta ja kui te vaatate seda tabelit, siis te näete, et erinevused liikmesriigiti on üsna suured meil on selliseid liikmesriike, kus see erinevus on allpool viit protsenti ja on ka liikmesriike, kus see on peaaegu kolmkümmend protsenti ning äh, kui neid arve vaadata, siis äh, me jaoksime riigid niimoodi kolme rühma, on siis sellised riigid, äh, kui võtame siis selle Äh, tabeli alumise osa Itaalia, Malta, Poola, kus äh, äh, sugudevaheline palgaerinevus on suhteliselt väike. see muidugi ei tähenda, et nendes riikides oleks olukord suurepärane, et naiste olukord tööturul on suurepärane. tegelikult see väike sugudevaheline palgaerinevus on seot-, on tingitud sellega, et naiste osalus tööturul on väga väike nendes riikides Äh, niisiis nendes riikides äh, naised, kel mingeid erilisi kutseoskusi ei ole, ei tööta ja seetõttu äh, nad ka selles graafikus ei peegeldu. siis selline riikide rühm, kus tööturg on väga segregeeritud, ma räägin siin Küprosest, Eestist, Slovakkiast, aga ka Soomest ja siin jällegi selle segregatsiooni tõttu on palgaerinevus väga suur, üle keskmise ning siis sellised riigid, kus Äh, väga palju naisi töötab osalise tööajaga, nagu näiteks Saksamaa, Ühendkuningriik, Holland, Austria ja siin äh, kaldub ka see palgaerinevus olema üle keskmise, sellepärast et osalise ajaga töötamise eest makstakse vähem kui täiskohaga töötamise eest. nüüd, milliseid meetmeid on Euroopa Liit siiamaani rakendanud, te teate, et meil on olemas väga põhjalikud äh, õigusaktid palga kohta Euroopa Liidus. möödunud aastal tähistasime äh, Rooma lepingu äh, aastapäeva ja tegelikult selles lepingus on kirjas esi, esimene võrdsuse säte, kus nõutakse siis võrdset tasu võrdse töö eest, seda põhimõtet on tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal juba edasi arendatud konkreetses direktiivis Äh, samuti on aluslepinguid edasi arendatud ning see põhimõte võrdne tasu võrdse töö eest on siis äh, muutunud siis äh, põhimõtteks äh, võrdne, äh, võrdne tasu võrdse väärtusega töö eest ja nagu te näete, meil on siin veel uusi direktiive aastast kaks tuhat kaks ja siis selle direktiivi ümber töötatud äh, variant nii et, et meie äh, vaatevinklist need õigusaktid, mis meil Euroopa Liidus praegu juba olemas on, on üsna kõikehõlmavad. Euroopa kohtusse on jõudnud terve rida äh, juhtumeid, mis on seotud äh, selle võrdse tasustamise teemaga ja kohus on tõesti andnud oma panuse seaduste tõlgendamist ja kohus on alati seda põhimõtet võrdne palk võrdse töö eest väga heldelt tõlgendanud, niisiis meil on olemas nii äh, Euroopa Kohtu pretsedendiõigus kui ka õigusaktid Euroopa tasandil, aga lisaks äh, sellele on äh, palgaerinevus ka võrdsuse teekaardis üheks prioriteediks. me, meil on olemas Euroopa Komisjoni strateegia soolise võrdõiguslikkuse osas ja selles strateegias soolist palgaerinevuste teema on leidnud kajastamist neljas valdkonnas, on näiteks prioriteediks majandusliku sõltumatuse osas, siis äh, töö ja pereelu ühitamise osas, naiste ja meeste võr-, võrdse otsustes, protsessis osalemise valdkonnas ja siis tõesti neid valdkondi, kus seda teemat käsitletakse, on strateegias palju. kahe tuhande seitsmendal aastal me võtsime vastu ka teatise, mis puudutab siis äh, soolise palgaerinevusega äh, võitlemist ja üheks meetmeks, eh, mis sellest teadmisest tulenes, oligi siis see kommunikatsioonikampaania, millest ma kohe räägin, aga ka Euroopa Parlamendis on seda teemat, seda palkade erinevust arustatud, on vastu võetud proua Baueri resolutsioon, sellel teemal minu meelest oli tegemist õigusloomealase resolutsiooniga Äh, selles resolutsioonis on väga palju huvitavaid mõtteid sooliste palgaerinevuste osas ja kuidas selle probleemiga tulevikus toime tulla. meil on samuti olemas Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt, mille on vastu võtnud liikmesriigid ning sotsiaalpartnerite tegevusraamistik, mis samuti tegeleb siis sooliste palgaerinevustega, aga nüüd räägiksin siis meie kampaaniast. me alustaksime Eh, seda teavitus- ja eh, teadlikkuse tõstmiskampaaniat märtsis kaks tuhat üheksa. kampaania eesmärgiks on siis inimeste teadlikkuse tõstmine. ja me võtsime sihikule eh, Euroopa kodanikud ning eriti just tööandjad ja töölised selle kampaania peamine sõnum on loomulikult selline, et see, sellistele soolistele palgaerinevustele tuleb lõpp teha, need erinevused peavad vähenema. me üritame juhtida ka tähelepanu nendele hüvedele, mis eh, tulenevad selle palgaerinevuse kõrvaldamisest. Eh, me räägime, millised hüved see toob kaasa ühiskonnale, majandusele ja üksikutele töö, töölisele endale. me käivitasime selle kampaania suure meediaüritusega. meie volinik härra Spiidla korraldas äh, märtsis suure pressikonverentsi, meil oli ka äh, äh, seminar, mis oli siis mõeldud ajakirjanikele, kus me siis teavitasime neid, andsime neile vajalikku taustinformatsiooni ja see siis äh, seminar ajakirjanikele ja komisjoni korraldatud üritus oli, oli siis avapauguks ja see pälvis väga palju meedia tähelepanu. me oleme välja töötanud veebilehekülje kahekümne kahes keeles, kus on olemas info äh, palgaerinevuste kohta, samuti on meil olemas siis töövahendite äh, komplekt, mida ma kohe tutvustan ja samuti on meil olemas väike videoklipp ja me oleme siis äh, alustanud sellist elutsükli, võtnud sellise elutsüklise lähenemise, me oleme näidanud, kui äh, oluline on see palgaerinevus e, meeste-naiste neljas erinevas eluetapis, me alustasime siis äh, väikelastega ja näitasime siis seda, et need stereotüübid saavad alguse tõesti väga varasest east ning need valikud, mida noored oma elukutse osas teevad, seda, kuhu, kuhu kooli minna, kuhu mitte, see on väga paljuski seotud nende sooga, siis äh, äh, vaatlesime kuskil kolmekümnendates aastates inimesi ja siia tõime jällegi sisse selle töö väärtuse mõiste äh, kuivõrd väärtuslik on see töö, mida teevad naised võrreldes selle töö väärtusega, mida teevad mehed me selleks, et inimeste teadlikkust tõsta, ähm, pan-, äh, panna neist mõistma, et meie kutsealased valikud toituvad väga palju soost, muide te teate et, et viiskümmend üheksa protsenti kõigist ülikooli lõpetajatest Euroopa Liidus on naised, aga ometigi on väga palju selliseid äh, valdkondi, kus äh, domineerivad mehed, seejärel ei jätkasime siis äh, sellise abielupaariga, kellel on laps, sest me teame, et antud hetkel endine äh, Rootsi ombudsman ütles, et, äh, et see niipea, kui naised saavad lapsed, need palgakäärid laienevad ja tuginedes nendele andmetele, mis meil äh, palgaerinevuste kohta praegu on, võib öelda tõesti, et äh, laste saamine mõjutab naiste karjääri väga, väga oluliselt ja just selles punktis mehed lähevad neid pal-, neist palga osas mööda. Te teate ka seda, et äh, laste saamine tegelikult mõjutab positiivselt meeste tööhõivet üheksakümmend üks protsenti lastega meestest töötavad, samas äh, naiste, lastega naiste tööhõive määr väheneb. nii et, et äh, see on ainult kuuskümmend kaks koma neli protsenti, nii et, et see lõhe on üsna oluline, seega me tahtsime juhtida tähelepanu ka äh, sellele eluetapile inimeste, inimeste elus ja juhtisime tähelepanu ka sellele, et osalise ajaga töötavad põhiliselt just nimelt naised ja Euroopa Liidus täna kolm neljandikku osalise ajaga töötajatest on naised. ning lõpetuseks meil on siis juba pensionieas inimesed ja me tahtsime näidata, et loomulikult, kuna naised on kogu aeg vähem teeninud, siis see mõjutab ka seda pensioni, mida nad ükskord hakkavad saama. ning selle pildiga tahtsime juhtida tähelepanu ka sellele, et naiste, naiste vaesuse oht on tunduvalt kõrgem kui meeste oma. ja nüüd ma räägiksin siis nõndanimetatud tööriistakastist, mille me välja jagasime Äh, kontaktpunktides nii liikmesriikides kui ka Euroopas. meil on siis selline infofoldik, mapp, kus on äh, andmed palgaerinevuste kohta CD videoklipiga ja me jagasime siis seda äh, oma kontaktpunktide kaudu välja, samuti meil oli kampaaniamaterjale, mida me jagasime välja erinevatel üritustel, mida me igal pool Euroopas korraldasime võib-olla äh, üks originaalne asi, mida me välja jagasime, oli ka taskuarvuti, et inimesed saaksid siis arvutada kiiresti välja, kui suur see palgaerinevus on. samuti töötasime välja veebilehekülje, kus on olemas info siis soolise, sooliste palgaerinevuste kohta. Äh, see veebilehekülg on olemas kahekümne kahes keeles ja ka liikmesriikides on olemas kontaktpunktid, kus inimesed saavad vajaduse korral rohkem informatsiooni Äh, nagu ma ütlesin, siis me kasutasime ka mitmeid audiovisuaalseid vahe, vahendeid, lühikesi videoklippe, mida on võimalik jällegi sellelt veebileheküljelt vaadata. ja miks see teema oluline on, ma arvan, et sellest ma juba rääkisin ja lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et me siis äh, Äh, panime neid pilte, mida ma teile näitasin ka ri-, äh, liikmesriikide ajalehtedesse, samuti hoonetele siin Brüsselis ja me äh, panime neid pilte ja sõnumeid ka bussidele Brüsselis, Budapestis ja mitmetes teistes linnades. Need, need olid need pildid, mis siis olid Berliamooni hoonel ja siin Euroopa Parlamendi juures, võib-olla märtsis panite neid tähele Äh, siin siis ülevaade ajalehtedest, äh, kus me ka äh, oma kampaaniat reklaamisime. ja need olid siis need linnad, kus siis bussid reklaamiga ringi sõitsid ning me kasutasime eh, neid eh, kampaaniamaterjale eh, ka kampaania käigus, mida korraldasid siis tööhõive peadirektoraat linnades üle kogu Euroopa selleks, et inimesi teavitada sotsiaalsest Euroopast meil on plaanis ka selle kampaania teine faas aastal kaks tuhat kümme Äh, kui meil on ette nähtud kolm suurt üritust, äh, nendest üheks on siis partnerluse loomine. tugineme nendele kogemustele, mis me siis selle kampaania esimeses faasis saime ja meil on siis liikmesriikides äh, väga palju partnereid ja nende kaudu me saame siis oma sõnumit levitada samuti on meil äh, plaanis edasisi meediaüritusi liikmesriikides, need oleksid siis rohkem detsentraliseeritud kui esimeses faasis, nii et, et me paneme reklaami ajalehtedesse, samuti äh, ühistranspordis, bussides, lennujaamades, raudteejaamades Äh, lennujaami me siis kasutame põhiliselt pealinnades ja raudteejaamasid siis väikse, väiksemates linnades ning üritame äh, need üritused siis läbi viia kuskil kaheksanda märtsi paiku, et nende mõju oleks suurem. lõpetuseks Äh, siis meie veebilehekülje aadress, kui teil on vaja rohkem infot, äh, siis võite sealt vaadata ja loomulikult, kui teil on küsimusi, olen valmis neile vastama. aitäh tähelepanu eest! tänan põneva info eest! ma annaksin ka kolleegidele teada, et materjal, millest me äsja kuulsime, jagatakse välja ka kõigile komisjoni liikmetele, nii et te võite jätkata selle materjali täpsemat uurimist. meil on aga neli minutit veel aega ja väga-väga lühidalt eh, mõningaid eh, küsimusi, mis me saame täna võtta, me muidugi jätkame. Tabella, Viir ja Tomson ainult lühidalt, palun. Euh, ma teen kiiresti, ma tõepoolest tervitan seda kampaaniat. ja see peegeldus küll äh, ka meedias ja me ei äh, mõelnud tookord negatiivse kampaania terminites, see oli kindlasti positiivne kampaania, aga tuleb mõelda ka sellele, et suured rahvusvahelised ehm, kontsernid on just eh, need, kus on palju soolist diskrimineerimist ja kas me saaksime kasutada mingit sellist eh, infot, et tipptöökohtadele ei valita naisi ja et naiste kuvand lihtsalt ei kuule kokku justkui sellega, kas, kas, kas negatiivne kampaania kuidagi tuleks kõne alla? Eh, aga nüüd veel mõned küsimused. kõigepealt proua Oviir ja pärast proua Tomson, palun. Eh, tänan, ma tänan selle ülevaate eest ja nagu näha on, aasta-aastalt ei lähe paremaks, mõnes riigis küll aga mõnes riigis läheb mitte ühe protsendi võrra vaid lausa kümne kaupa asi hullemaks ja see puudutab ka minu koduriiki eestit millest on mul kahju ja häbi. ja nüüd ma küsiks te teete kampaaniat oli budapest äh, varssavi ja nii edasi poola näitaja palgavahe kaheksa protsenti eestis kolmkümmend mille alusel te valisite maad kus olukord on parem võib-olla tuleks teha teise etapi kampaania nendes riikides kus olukord on hullem aitäh suur tänu proua Tomson ja siis proua Lulling. aitäh selle põneva tutvustuse eest. minu eh, küsimus aga puudutaks järgmist. kui ma sain õigesti aru, siis äh, see kampaania rääkis ka naiste ähm, toetamisest ja ei räägitud mitte ainult äh, palgavahedest meeste ja naiste vahel, aga USA-s näiteks kahe tuhande seitsmendal aastal ähm, siis äh, ametiühingud kaebasid Walmarti kohtusse ja sellist E, tähendab, kampaaniat ei ole meil olnud ja naisi ei edendata samamoodi nagu mehi. ja e, Euroopa Kohtus sellised lahendid, kus on e, siis palgavahed hukka mõistetud, aga mulle tundub, et meie siin Euroopas ei tegele naiste edutamise küsimusega. ma tahaksin küsida, mida komisjon sellest arvab ja nüüd äh, proua Lulling, üks minut ja siis äh, proua Paare. Euh, äh, tänan. ma tahaksin tulla selle juurde tagasi, mida siin öeldi. Pole sugugi tõsi, et meil puudub seadusandlus võrdsete palkade või võrdsete edutamise osas meil on seitsmekümne viiendast äh, aastast selline seadusandlus olemas, seda reformiti hiljuti. aga raporteid on koostatud ja ühte asja tahaksin öelda, mind tõesti rabas see, et Malta on nende riikide hulgas, kus palgavahe ei ole väga suur Eh, tegelikult peaks olema väga ettevaatlik nende andmete analüüsimisel ja tõlgendamisel. Need on väga üldised andmed ainult, ainult kolmkümmend viis protsenti naisi ju töötab, nii et olge ettevaatlikud ka nende väga üldiste andmete eh, lugemisel. ja nüüd proua Tomat, palun. kuna meil on seadused olemas, siis peaksime me naisi ka niisama palju edutama, nagu mehi edutatakse. miks me sellega ei tegele? jah, tuleme selle diskussiooni juurde veel tagasi ja nüüd proua Bauer, üks minut ja siis lühike kommentaar veel komisjonilt. jaa, aitäh, mul on väga lühidalt kolm küsimust Äh, üks asi, mida tuleks selgitada, on see tunnitasu, kui siin räägitakse, äh, et naised teevad rohkem osalise ajaga tööd, siis sellest see ongi tingitud, aga tegelikult see ei vasta tõele, sellepärast et äh, osad inimesed ju saavad ka, teevad ka osalise tööajaga tööd madalama tunnitasuga, nii et, et äkki te kommenteeriksite seda äh, Äh, tunnitasu küsimus ja kahe tuhande viiendal aastal, kui mina koostasin raporti, siis äh, see erinevus oli viisteist protsenti, nüüd on see seitseteist protsenti ja praegu need arvud ei põhine veel majanduskriisil, sest need arvud on pärit kahe tuhande seitsmendast aastast. Äh, mis on saanud nendest ettepanekutest, mida me oma raportis omal ajal tegime? representant fru Bankier ja nüüd proua Pankie kiiresti, palun. Äh, suur aitäh, ma püüan tõesti vastutada, vastata väga kiiresti Äh, proua Bauer, te rääkisite sellest viieteistkümnest protsendist, mis oli teie raportis ja nüüd see seitseteist protsenti. see erinevus tuleneb statistilistest meetoditest, mida me kasutasime selle arvutamiseks, mitte, mitte et see erinevus oleks nüüd kaks protsenti kasvanud, lihtsalt vahepeal me oleme võtnud kasutusele uue arvutamise meetodi. nüüd selles osas, mida teha, et teie ettepanekuid ellu rakendada, me tegeleme sellega ma arvan, et me oleme üsna mitu teie ettepanekut kasutusele võtnud ja äh, kavatseme teha seda ka teiste ettepanekutega. küsimus, äh, miks me viisime läbi äh, selle kampaania viies riigis, kampaania esimeses faasis ja mitte mõnes teises riigis ajalehtedes me reklaamisel kampaaniat peaaegu kogu Euroopa Liit Liidus, mitte küll päris kõigis riikides, aga me siiski püüdsime geograafilist tasakaalu saavutada. Need viis riiki, mida ma mainisin, seal me kasutasime reklaami ka siis ühistranspordil, bussidel. Need olid siis Hispaania, Belgia, Ungari, Poola ja jällegi me püüdsime siin silmas pidada geograafilist tasakaalu ja Eh, vahendid, mis meil selle kampaania esimeseks faasiks olid, lihtsalt ei olnud piisavad, et me oleksime saanud seda kampaaniat teha kõigis liikmesriikides, siis me üritasime teha mingid valikud ja püüdsime leida siis kõige parema tasakaalu ja